lõppu, kui keegi selle vastu ei ole. nüüd kahekümnenda juuni täiskogu vastavalt artiklile kakssada kolmkümmend üks otsustati mitte panna hääletusele korrigendum ja see on vastu võetud ilma hääletuseta, kui keegi